kallid kolleegid, aitäh, istuge palun oma kohale, me oleme natukene hiljaks jäänud, me alustame kohe peatselt. ma leian, et me peame siiski oma ajakavast kinni pidama. nagu te olete juba aru saanud meie programmi lugedes, oleme me siin nüüd kokku tulnud siis selleks, et äh, minna kaugemale eelarvedistsipliini küsimusest, räägime sellest, kuidas saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade loodmist ja sotsiaalset progressi, äh, mitte just äh, kõige soodsamates majanduslikes oludes. meil on siin täna kohal kaks volinikku, kellele ma annan sõna mõne hetke pärast Äh, meil on siin volinik Levandovski, kes äh, nii-öelda hoiab Euroopa rahakoti raudu enda käes ning siis äh, volinik Haan, kes otsustab siis, kuidas seda raha jagatakse, pidades silmas just finantsperspektiivi, struktuurifonde, mis pakuvad huvi väga paljudele piirkondadele ja Ehm, meil on siin äh, võimalus lahendada siis ebavõrdsusega seonduvaid probleeme, majanduskasvu probleeme, nii et, et äh, kõiki nende asjadega tuleb meil oma programmi käigus arvestada. Äh, härra Rompoi on öelnud ja ma kordaksin seda, et et Euroopa eelarve vahel ning liikmesriikide eelarvete vahel Äh, kasutatakse võib-olla erinevaid, äh, kasutatakse samu termineid kõrvaldes asjadest, mis on tegelikult üsna erinevad. Äh, härra Rompoi on öelnud, et Euroopa eelarve on eelkõige investeerimiseelarve ja igatahes on vägagi huvitatud sellest, kuidas liikmesriikides eelarvet koostatakse eelarve kontratsüklilisusest ja see kontratsüklilisus on praegu väga nõrk niisiis äh, on väga oluline, et äh, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, kus me siin räägime äh, Euroopa poole aastat, et me teeksime koostööd nii majanduskomisjon kui ka tööhõivekomisjon, sellepärast et see, mida nii-öelda Brüssel praegu nõuab liikmesriikide eelarvetelt, on otseselt seotud äh, Äh, olukorraga liikmesriikide enda eelarvete vallas ja me, me ei räägi eriti palju selles kontekstis investeerimisstrateegiast, me räägime siin äh, me, meil Euroopa Liidus praegu ei ole Euroopa Liidu eelarvega võlaprobleeme ning äh, kui me tahaksime suhtuda väga tõsiselt Euroopa eelarvesse, eelarvedistsipliini. niisiis, siis on asi täiesti hull enne kui ma annaksin sõna härra Levandovskile, ma tahaksin eh, natukene kõnelda ka sellest eh, eelarvest, mida me ja selle, meie tööst üldse. Äh, me oleme juba aastaid rahvusparlamentidega koostööd teinud, me oleme arutanud äh, neid ettepanekuid, äh, mis on seotud uute ettepanekutega ja ma arvan, et kui me tahame tõesti olla tõhusad, siis me peame äh, tegema oma tööd, parlament peab teostama omapoolset kontrolli ning äh, meil toimuvad sellised parlamentidevahelised äh, kohtumised ning igaüks meist peab meil oma tasandil täiel määral ellu rakendama oma parlamentaarset kontrolli. meie peame seda tegema Euroopa tasandil meie peame ütlema äh, komisjonile, mida meie arvame näiteks majanduskasvust, mida me arvame nendest dokumentidest, mis meile on äh, edastatud ja teie oma liikmesriikides äh, peaksite samuti teostama omapoolset parlamentaarset kontrolli äh, siis äh, oma liikmesriigi kavade osas. ma olen juba väga pikalt rääkinud, nii et, et rohkem ei viivita ja annan nüüd sõna volinik Levandovskile, kes juhatab arutelu sisse ja seejärel saab sõna ka volinik Haan aitäh, proua eesistuja, suur aitäh selle küllakutse eest ja ma tunnen siin ennast väga koduselt, sest et see on ruum, kus väga tihti toimusid parlamendi eelarvekomisjoni istungid. ma olen teiega nõus, et kui me võrdleme Euroopa olukorda ja liikmesriikide olukorda, siis siin võib välja tuua teatud erinevusi, jah. loomulikult me, me, meil ei ole probleeme äh, puudujäägiga, e-, Euroopa eelarve ei saa olla puudujääg, jäägis. aga me koostame, me näiteks meil regionaalpoliitika vallas on äh, mitmeaastased programmid ja meie eelarve on äh, investeerimisiseloomuga. ma tean, et Eh, loomulikult eh, ma olen eh, Poola eelarvega ise kõige paremini kursis ja ma tean, et Poolas on see viis protsenti investeeringute osa eelarves ning üsna palju raha tuleb läbi Euroopa Liidu eelarve ja see on tõesti mõnes mõttes selline investeerimiseelarve Äh, me saame vaadata, kuidas selle baasil luua töökohti, edendada innovatsiooni, konkurentsivõimet. ma arvan, et kõik on nõus selles osas, et Euroopa vajab meeleheitlikult äh, nii-öelda uut lugu, mida inimestele jutustada selleks, et äh, et inimesed skeptitsismist jagu saavad, me ei saa seda vana, vana lugu rahust lõpmatuseni leierdada me oleme siin rääkinud kogu aeg konsolideeritud Euroopast kui globaalsest tegijast, aga see ei kutsu mingeid emotsioone esine. nii et, et me peaksime võib-olla rääkima sellest, kas me kriisi lahendame, kas me loome vahendid selleks, et tänast kriisi lahendada Euroopas või mitte. ma arvan, et tõhusus on ainukene hea lugu, mida Euroopa praegu kuulda tahab ja mitte enam neid Äh, vanasid lugulaule. ning äh, mulle meeldib, et me oleme palju tasakaalukamalt lähenemas praegu Euroopa majandusele, kui me seda tegime näiteks kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal, sellepärast et siis äh, räägiti ainult säästumeetmetest nüüd me aga oleme asjadele lähenenud palju tasakaalustatumalt me üritame väga selgelt äh, ühelt poolt saavutada siis majanduskasvu ja investeeringute sõbralikku eelarve konsolideerimist, ainult konsolideerimisest ei piisa, me oleme äh, kasutanud, üritanud ära kasutada kõiki vahendeid, mis meil on selleks, et edendada innovatsiooni, selleks, et edendada in-, äh, investeeringuid, ähm, eriti mis puudutab näiteks äh, tööpuuduse probleemi lahendamist Euroopa noorte hulgas, äh, kellest on saamas omamoodi kadunud põlvkond. ja äh, võib-olla me olemegi nüüd pannud Euroopa eelarve sellesse tasakaalustatumasse konteksti ja ei räägi sellest ainult seoses säästumeetmetega Euroopa eelarve on tõeline võimalus koosneb äh, piitsast äh, ja präänikust. me oleme viimasel ajal piitsa väga palju kasutanud. me oleme siin rahamakseid peatanud ja nõnda edasi. me oleme siin äh, siis kasutanud veel ka mitmesuguseid teisi piitsu Äh, aga äh, meil on ju olemas ka präänikud ning asi ei ole ainult äh, maksete bilansis, vaid ka Euroopa eelarve tagatistes me oleme, ei kasuta neid tagatisi mitte ainult Iirimaa ja Portugali puhul, vaid me oleme laiendanud neid tagatisi ka mitte Eurotsooni riikidele, me oleme kasutanud neid Ungari, Läti ja Rumeenia puhul aga nüüd äh, meil on olemas ja need on osaks ka siis päästepaketis Iirimaale ja Portugalile, nagu ma ütlesin, aga lisaks sellele on väga oluline mõista, et Euroopa Liidu eelarve äh, näeb ette ka struktuurifondide kasutamise selleks, et edendada siis äh, Äh, investeeringute ja töökohtade loomist Euroopas. meil on olemas nõndanimetatud tööhõive tegevusmeeskonnad, mis tegutsevad kaheksas riigis, kus noorte töö, äh, tööpuudus on kõige suurem. Kreeka, Hispaania, Iirimaa, äh, Portugal, Läti. niisiis ma arvan, et minu kolleeg härra Haan räägib sellest ka niisiis, äh, siin on kogu aeg räägitud sellest, et Euroopa Parlament on komisjoni suhtes äh, ülimuslik, aga nüüd meil on äh, tõesti need meeskonnad ja me oleme vastastikku väga avatud ja ma arvan, et härra Haan ka kinnitab seda, me oleme struktuurifondid niimoodi ümber programmeerinud, et me ei kasuta neid raisa, me ei lase raha raisku minna me tõesti kasutame raha ära majanduskasvu ja töökohtade loomiseks ning need riigid, mis on rahalist abi saanud, näiteks Iirimaa, Portugal ja loomulikult Kreeka, me oleme kasutanud suuremat äh, kaasfinantseerimismäära, nii et, et me saaksime äh, Euroopa eelarvest kümme protsenti suurendada seda kaasfinantseerimist kuni üheksakümne viie protsendini, nii et, et ainult viis protsenti tuleb siis äh, konkreetsest liikmesriigist ja niimoodi me oleme näidanud äh, üles teatud äh, tolerantsust näiteks pankadele ja finantsinstitutsioonidele antud riigiabi osas. on äh, võimalusi, mida siin saab kasutada ning mina võiksin need üles lugeda või volinik Haan võiks seda teha. näiteks, kuidas saaks tugevdada VKE-sid, kuidas saaks neile anda laenusid ning me peaksime rohkem vaatama ka erasektorit ning eh, seda, kuidas Euroopa eelarve nendega seotud, et me räägime siin eh, projekti ja ärge neid eh, nüüd eurovõlakirjadega segi ajage, sest eurovõlakirjad teevad mõned riigid väga närviliseks, aga aga meil on siin projekti võlakirjad, mis puudutavad transpordi ja energeetikaprojekte ja internetti ja Need võlakirjad on, äh, võimaldavad siis äh, tagada just rahastamist pikaajalistele investeeringute, infrastruktuuriprojektidele me peame kaitsma Euroopa tulevast eelarvet, äh, mis on umbes üks protsent sissetulekutest. see on vähem kui tuhande üheksasaja üheksakümne kolmanda ja tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta eelarvet, kus see oli üks koma kolm protsenti ja nüüd kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates see on üks koma kuus protsenti ja me tahaksime laiendada seda niisiis, tahaksime ka suurendada makseid, tegemist on suhteliselt tagasihoidliku eelarvega. me üritame asjadele lähenema tasakaalustatumalt ja me oleme siis äh, just nimelt loonud tõeliselt vahendid töökohtade ja majanduskasvu edendamiseks eelkõige läbi struktuurifondide, aga samaks, samas tahaksime äh, pöörata tähelepanu ka Euroopa maapiirkondade arengule, ma rääkisin seitse minutit, ma loodan, et ma ei ületanud kõneaega. aitäh, et lasite mul nii pikalt sissejuhatuse teha. aitäh aitäh ja ilma edasise viivituseta annan nüüd sõna ka volinik Haanile ja palun ärge ületage volinik Levandovski kõneaega. niisiis, palun, volinik. Ähm, suur tänu, proua esinaine. ühtekuuluvuspoliitika tähendabki tegelikult äh, kasvu ja ühtekuuluvusfondi ja poliitikate eesmärk juba algusest peale on olnud vähendada vahesid erinevate äh, regioonide vahel ja see on tegelikult ka kasvu tuumik, tuumaks, sellepärast et äh, nõrgemaid regioone tuleb äh, niimoodi toetada, et nad kasvavad tugevamaks ja suuremaks ning on võrdsed teiste mm, regioonidega, mis on alguses eelisseisus nii et regionaalpoliitik, poliitik, poliitika ja ühtekuuluvuspoliitika on olnud alati koos ja see on olnud alati kasvu eelduseks. aga need väljendid kõlavad kõik veidikene kunstlikult, veidikene eh, tehnokraatlikult, aga ma tahaksin oma sissejuhatuses rääkida kahest asjast. kõigepealt tahaksin ma rääkida sellest, mida me komisjonina juba praegu teeme või oleme teinud selleks, et äh, kriisi mõjudega silmitsi seista. Äh, struktuuripoliitika vahendid ja kasvu äh, toetamine ei ole olnud piisavalt paindlik, me oleme paindlikud siis, kui me koostöös liikmesriikidega meiepoolse algatuse, kui liikmesriigid heaks kiidavad, sellele reageerivad ning me saame eh, ellu kutsuda eh, tegevusprogramme ning eh, kõikidele väljakutsetele ka õigeaegselt vastame. tegevusprogrammid, millega, mille koostamisega tegeletakse praegu, Äh, äh, need äh, programmid algatati tegelikult kahe tuhande viiendal, kuuendal aastal, toona nägi maailm hoopis teistmoodi välja. nüüd on meie oluline ülesanne reageerida, neid programme muuta. ja seetõttu on väga oluline ka aru saada, et me peame täna vastama tegeliku maailma tegelikele arengutele alati on nutikas vaadata ajas ette ning äh, ka tegutseda vastavalt. viimase aasta jooksul äh, oleme nii regionaal- kui ühtekuuluvusfondi äh, vallas algatanud kolmsada viiskümmend viis programmi, umbes pooled neist on juba muudetud viimase aasta käigus, mis tähendab ka, et üks koma kuus miljardit eurot Äh, on uusi vahendeid, äh, mis on liikmesriikide mm, ettepanekutele vastavalt kasutusele võetud. ja seda on tehtud äh, kahekümne seitsmes liikmesriigis. nii et tõepoolest, me oleme tänasele kriisile oma vastuse andnud. kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal tegime me seda samamoodi. nimelt suurendasime maksete hulka sellisel moel, et me saame täna rääkida seitsmest miljardist eurost, mis on turgudele suunatud, selleks, et äh, tagada likviidsust. viimase aasta jooksul suurendasime me oma kaasfinantseeringu hulka üheksakümne viie protsendini äh, nendes riikides, äh, mida koht-, kohaldamisprogrammid mõjutavad äh, selleks äh, ning äh, tegime seda ilma programmidele ette nähtud koguvahendeid muutmata. oleme muutnud ka oma määrusi jooksvate fondide puhul selleks, et Äh, nendel äh, turgudel, kus on tõsised probleemid, kaitsta ja toetada VKE-sid. Äh, me oleme andnud neile kapitalisüste, samamoodi töötame me koos nii parlamendi kui nõukoguga selleks, et riskijagamisrajatis luua ning tagada uued vahendud, vahendid konkreetsetele programmidele. ning komisjoni president Barroso algatusel oleme me ka võtnud äh, kaheksas äh, liikmesriigis äh, samme. Need on riigid, kus noorte tööhõive on olnud väga suure löögi all ning meie eesmärk on jagada ja ümber jagada ressursse nii, et toetatakse õigeid ettevõtlussektori osi Eh, ning tagatakse eh, suurem eh, noorte tööhõive. nii et palju on juba ära tehtud, aga loomulikult sõltuvad kõik need tegevused väga liikmesriikides ja sellest, kuidas nad neid vahendeid kasutavad. ning kui me vaatame üldpilti, siis mind üllatab see, et Sotsiaalfondi vahendite puhul on rahade kasutus olnud väiksem kui Regionaalfondi puhul ning arvestades tänaseid tööturutingimusi, on see loomulikult kahetsusväärne. niisiis ma arvan, et me näeme raskusi, kui me ei too liikmesriike omavahel lähedamale. me näeme, et lõhed liikmesriikides, liikmed riikides sellisel juhul kasvavad veelgi. nii et kindlasti on vaja nende teemade üle äh, arutleda, mul on väga hea meel, et me oleme tänase ürituse äh, korraldanud Äh, me peame loomulikult rääkima ka sellest, äh, kuidas tänased olud võiksid äh, tulevikus potentsiaalselt areneda. ja ma arvan, et oluline on see, et meil oleks Euroopa jaoks konsolideeritud kasvufond, kaksteist riigi juhtiv on pöördunud äh, härra Van Rompuy ja härra Barroso poole, äh, et selline algatus ellu kutsutaks. meil on vaja ähm, siseturgu tugevdada, äh, eriti just digitaalset ühisturgu ja ka uuringute ja teenuste turgu. Need on kõik valdkonnad, kus me aktiivselt juba tegutseme. aga samas on ka valdkonnad, kus liikmesriigid ei saa alati eh, väga tugevalt panustada, ma ei räägi siin ainult rahast, vaid ka tegelikult eh, poliitilisest tahtest eh, ja otsustusprotsessidest. jätkan veel enne kui me arutelu juurde jõuame, ma arvan, et ühtevus, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku tarvis on ülioluline see, et me kasutaksime tõhusamalt neid instrumente, mis on meie käsutuses ning äh, samamoodi, et nende instrumentide baasil toodetud tulemused oleksid paremad. me peame looma selliseid tulemusi, mida oleks võimalik äh, teatud kriteeriumite järgi mõõta, me peame paika panema enda jaoks olulised prioriteedid, kõik tahavad head, aga kui prioriteetide leidmiseks tegelikult ja tootmiseks läheb, siis äh, ei ole mm, tavaliselt need protsessid väga lihtsad. Mm. ma arvan, et meil peaks olema kindlasti meie viie fondi jaoks äh, prioriteetvaldkonnad ning me peame härra volinik, võtate otsad kokku. vastustes võite täiendavalt veel oma seisukohti selgitada uh,. If you like, for the rest of the, of the, uh, of the evening uh,. Back to that. Äh, minnes tagasi siis selle juurde, mida ma ütlesin, ma pakun välja, meil on vaja prioritiseerimist, meil on vaja tulemustele orienteeritust ning samuti tingimuslikkust selleks, et täita ära kõik need meie poolt välja pakutud algatused ning äh, hiljem ma saaksin äh, ilmselt teie märkustele ja küsimustele vastata täpsemalt, aga põhilised äh, sambad meie arhitektuuris peavad püsima selleks, et meie poliitikad oleksid käegakatsutavamad, usaldusväärsemad ning nähtavamad Euroopa kodanike jaoks, suur tänu! suur aitäh, volinik ja nüüd ma olen palju vähem leebe, kui parlamendisaadikud sõna saavad Äh, kõigepealt aga tahaksin anda sõna Laslo Surjanile, kes vastutab nende küsimuste eest eelarvekomisjonis ja ta saab sõna kolmeks minutiks. Merci beaucoup, hogy äh, három, három perc azt jelenti, hogy magyarul fogok beszélni. ma tänan, minu käsutuses on kolm minutit ja ma kasutan oma emakeelt Euroopa Liit on omale fantastilisi eesmärke seadnud. kakskümmend miljonit vähem äh, vaest Euroopas aastaks kaks tuhat kakskümmend ja seitsmekümne viie protsendiline tööhõive ja nii edasi, aga paraku me teame, et olukord on palju hullemaks muutunud ja selleks, et lahendada majandusprobleeme, on ju raha vaja. ja äh, me teame, et kaheksateistkümnel liikmesriigis on eelarve puudujääk üle kolme protsendi SKP-st, mis tähendab seda, et raha napib. mida on võimalik ära teha? liikmesriikide vahel on suuri erinevusi ning need, kes on halvemal järjel, peaksid õppima nendelt, kellel on head tulemused. ja üks võimalus oleks, et paremini ära kasutada Euroopa Liidu abirahad käesoleval aastal on kaheksakümmend kaks miljonit meie käsutuses, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks äh, paraku kasutati ära vähem kui pool abirahast ja selline olukord peab muutuma, nii et komisjon on nüüd äh, veidi süsteemi muutnud, äh, kiiremini teostatakse makseid, tehakse ettemakseid suuremaid ja kaasfinantseerimise määra on tõstetud. see kõik tähendab seda, et liikmesriigid saavad paremini äh, raha kasutada oma eesmärkide saavutamiseks. aga need eesmärgid peavad vastama kriisivajadustele. aga paraku on tagajärjed, tulemused olnud tagasihoidlikult. ja veel üks asi, tuleb mõelda selle peale, miks äh, niivõrd palju äh, kolib ära ettevõtteid Euroopa Liidust mujale see on loomulikult vaba otsus, mis ettevõtjad ise teevad ja me ei saa neilt seda ära võtta, aga vähemasti me peaksime uurima, miks see nii on. ja kindlasti üks põhjus on, et palgad on mujal madalamad, aga samas laste tööjõud, see tänapäeva orjus on samuti nendes riikides, kuhu kolitakse ja lausa väärkoheldakse lapsi. nii et on vaja kaitsta töövõtjaid ja nende tervist, aga samas see kaitsemeetmed muudavad eh, tööjõu kallimaks ja sellepärast kolivadki ettevõtted nendesse riikidesse, kus selliseid kulutusi ei ole. ja sellega muidugi meie keskkonnale koormus väheneb, aga samas meie mm, tuleb rinda pista odava impordiga, mis tuleb Euroopa Liidu turgudele ning on vaja alati arvestada inimõiguste aspektidega, keskkonnakaitsega, kui me kaubavahetusest räägime. ja e, keskkonnamakse mujal selliseid ei ole, vähemasti me peame sellele tähelepanu juhtima ja analüüsima olukorda kolleeg andis meile siis äh, ülevoo, ülevaate sellest, äh, mida arvab äh, raportöör eelarvekomisjon. nüüd annaksin aga sõna proua Kornjaseline, kes on meie tööhõivekomisjoni raportöör äh, igastuse majanduskasvu ülevaate osas. ja niisiis teie, proua Kornelisson, saate ka kolmeks minutiks sõna. ma tänan jah, lugupeetud kolleegid, Euroopa eh, liikmesriikide, Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidest, kena, et teid siin nii palju on, tähtis on, et meie siin Euroopa Parlamendis ja teie rahvusparlamentides kujundate oma seisukohad Euroopa poolaasta osas ja tähtis on, me teeksime seda üheskoos ning me peame ju aru andma omale sellest, kuivõrd omavahel põimunud on meie majandused. mina olen suur Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja Euroopa poolaasta fänn, sest teoorias kõik toimib suurepäraselt, liikmesriigid võtavad eesmärgid vastu, koostavad konkreetseid programme ja koondavad oma jõupingutused ühtedes samades suundades ning lõppkokkuvõttes meie eesmärgid nii saavutavadki suurem tööhõive, väiksem vähem vaesus kõrgem haridustase. jah, see on saavutatav, aga paraku kõik praktikas nii hästi ei toimi ja eesmärgid möödunud aastal olid natuke kallutatud. tööhõive jäi vaeslapse ossa ja paljud riigid ei teinudki midagi selleks, et korralikult eh, kõikehõlmavad reformiprogrammid ellu viia ja lihtsalt korrastasid oma programme ümber. ja peab ütlema, et minu oma koduriigi Hollandi reformiprogramm oli üsna kurb näide selle kohta. ja kõige suurem probleem on selleks, et Euroopa poolaastal ei ole nii-öelda publikut. saadikud on liiga vähe kaasatud, sotsiaalpartnerid ei ole kaasatud, kodanikuühiskond ei ole kaasatud ja massimeedial ei ole mingit huvi protsessi vastu ja valitsusi ei võeta vastutusele, kui reformiprogrammid ei ole edukad või on halbade tulemustega kallid kolleegid, kui te arutate oma riigi eh, reformikava, palun mõelge järgmise asja peale. olge kõigepealt eurooplased, mõelge nagu eurooplased. Teie riigi reformiprogramm on üks osa kahekümne seitsme liikmesriigi kogu programmist ja Euroopa Liit on tugev ja suudab kriisiga toime tulla eh, ainult siis, kui me kõik investeerime innovaatilisse majandusse ja meie tööjõud vastab selle majanduse nõuetele. Need riigid kes saavad, peavad investeerima meie majandusse ja sellest tõuseb tulu kõigile. Need riigid, eh, kes ei suuda seda, peavad oma e-, eelarvelt kõigepealt korra majja lööma. ning te peate vaatama, kas teie riik ikka investeerib kolm protsendi innovatsiooni, piisavalt investeeritakse teil haridusse või kuidas? ja teiseks mõelgem pikema perspektiivi peale, käesoleval aastal eh, reformikavad on teine voor kümnetes ja kümnetes programmides, mis veel tulevikus ees seisavad. ja me teame, et tulevikus ootab meid vananev ühiskond ees ja samas paljudes riikides on töökohti, kuhu ei leita töötajaid. meil on vaja mõelda selle peale, kas teie riik on valmis investeerima noortesse, et valmistada neid ette vananevaks eh, ühiskonnaks, eh, et eh, ka naised naaseksid tööturule, meil on vaja kõik naised ära kasutada tööturul, sest töökäsi napib. ja veel, üks suur probleem paljudes riikides on see, et paraku plaanid ei ole omavahel kooskõlas, kui valitsus ütleb ühelt poolt, et nad tahavad vähendada vaesust ja teiselt poolt sotsiaalkindlustus ja pensionimaksed ja aktiivsed tööturumeetmeid kärbitakse, siis arvatavasti tulemusi ei saavutata. kui ühelt poolt valitsused lubavad, et edendavad naiste osalemist tööturul aktiivsemalt ja samas kärbivad eh, kulutusi tervishoiule, siis jällegi eesmärke ei saavutata ja demograafia. Teie peate kõikidest nendest asjadest rääkima oma kodus ja siis meie ka teeme seda siin. suur aitäh suur aitäh selle väga selge sõnumi eest ja nüüd saab siis äh, Küprose parlamendi sotsiaalkomisjoni esi, esindaja sõna, tegemist on siis järgmise eesistujamaa esindajaga, Skevi Kukuma Kutra, teil on sõna, palun. aitäh rahvusparlamentide roll ning see roll, mida rahvusparlamendid mängivad kriisis äh,, äh, peab, peab olema väga tõhus äh,. rahvaesindajad peavad väljendama äh, seisukohti, mis aitavad toetada ühiskonna kõige kaitsetumaid kihte, kaitsma tööliste õigusi tööliste õiguste kaitse peab olema äh, nurgakiviks kõigele, kõigile Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikale Äh, rahvusvaheline majanduskriis mõjutab äh, kõiki meie maja, äh, riikide majandusi ning majanduskriis on mõjutanud ka tööhõivet kõikides liikmesriikides. mitmed osapooled on väljendanud muret nende otsuste üle, mida on langetatud, eriti otsuste üle, mida langetati detsembris Äh, kui me räägime rahalisest stabiilsusest, äh, siis need meetmed on äh, ühiskonna jaoks olnud väga rasked ning meil on vaja meil on vaja vältida töötajate õiguste järk-järgulist vähenemist, tööpuuduse suurenemist, rikaste ja vaeste lõhe suurenemist, eelarve konsolideerimine, säästumeetmed ei tohi olla eesmärgiks omaette, nende eesmärgiks peab olema jõukuse saavutamine, me peame keskenduma majanduskasvule, me peame keskenduma uute töökohtade loomisele. Euroopa Liit peab keskenduma äh, avaliku sektori kulutustele ka innovatsiooni ja teadusuuringute, teadusuuringute valgas, nagu täna juba ka on öeldud. ma arvan, et äh, meil on vaja uut lähenemist meil on vaja leevendada selle kriisi negatiivset mõju, milleks on majanduskasvu puudus, tööpuuduse kasv, tootmise vähenemine. mina tahaksin öelda, et meil on vaja uut majanduskasvu ja stabiilsuspakti, mis võimaldab liikmesriikidel jälg-, järgida sellist majanduskasvu mudelit, mis annaks tulemusi ning loomulikult äh, tuleb tugineda nendele tingimustele, mis liikmesriigis eksisteerivad ja mitte mingitele tingimustele, mis väljastpoolt peale surutakse. ma tahaksin, et meie manner oleks ühtne Euroopa manner, kus liikmesriike äh, vaadeldakse selle läbi, kuidas nad suudavad vähendada vaesust ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tagada tasuta haridust ja tervishoidu ma arvan, et need valitsused, kes neid eesmärke ei saavuta, neid tuleb karistada, nii et, et meil on vaja paremat koordineerimist oma äh, majanduskasvu ja stabiilsuspoliitika vahel. kui me kõneleme majanduskasvust, siis me mõistame seda erinevalt, näiteks ÜRO hinnangute kohaselt naised kogu maailmas Äh, saavad äh, enam-vähem samasugust palka nagu mehed või see palgalõhe väheneb, aga näiteks äh, Euroopa Liidus on meeste palk tihtipeale kolmkümmend protsenti suurem. see tõestab, et on väga olulisi asju, millega me peame tegelema. me peame tegelema nende kriteeriumitega, mis on olulised, kas meid huvitavad kasumid või inimolendid, aitäh! üksteist inimest on sõna palunud ja kõigepealt annaksin siis sõna viiele parlamendisaadikule ja seejärel annan sõna volinikele, et nad saaksid vastata. niisiis kõige härra Toobre Rumeeniast, kes on Sotsiaalkaitse ja Töökomisjoni liige ja seejärel härra Seomin, aga kõigepealt härra Toombra aitäh. ma kõnelen rumeenia keeles. mobiil, töötajate mobiilsus on, on väga oluline komponent. see on üks neljast Euroopa Liidu põhivabadusest inimeste liikumisvabadus. see liikumisvabadus on kasulik nii Euroopa kodanikele kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidele. mobiilsust ei saa lahutada ühisturust ning seetõttu Äh, on aluslepingute üks artikkel ka sellele teemale pühendatud. kui Rumeenia Euroopa Liiduga liitus, siis me leidsime, et Euroopa Liidu põhimõtted olid väga olulised ja neid põhimõtteid tuleb kaitsta. liikumisvabadus on väga delikaatne teema. tegemist on ühe Euroopa Liidu põhimõttega, mis mõjutab otseselt Euroopa kodanikke. seetõttu on selle põhimõtte austamine Äh, usu säilitamine Euroopa Liitu endasse. ja seega on väga pettumust valmistav, et kümme liikmesriiki on otsustad-, on otsustanud säilitada piirangud Rumeeniast ja Bulgaariast päri-, Bulgaariast pärit töölistele. meie ühinemislepingus on meil kolm üleminekuperioodi Äh, nende kahe riigi töötajate jaoks, töötajate jaoks, kes siis soovivad töötada mõnes muus liikmesriigis. kui teised liikmesriigid soovivad piiranguid kehtestada, siis viimane, kolmas faas, mis puudutab kahte tuhat kahteteist, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, äh, näeb ette selged tingimused, mida äh, need riigid peavad täitma, kes soovid, soovivad siis need piirangud säilitada eriti kui on probleemid tööturul või mingid ohud tööturule. komisjoni aruanne üheteistkümnendast novembrist kaks tuhat üksteist näitab, et eh, mobiilsus ei ole kunagi tööturgu negatiivselt mõjutanud, otse vastupidi. töötajate vaba liikumine on omanud positiivset mõju seega on väga oluline, et kümme liikmesriiki oma seisukohta muudaksid ning peaksid kinni Euroopa Liidu põhimõtetest. töötajate liikumine ei tohi kannatada populistlike meetmete tõttu. Euroopa Parlament on tõenäoliselt Euroopa Liidu põhimõtete suurim toetaja parlamendi resolutsioon kahekümnendast oktoobrist ja möödunud aasta detsembrist Äh, on Rumeenias väga kõrgelt tunnustatud. me ootame samasugust suhtumist ka Euroopa Komisjonilt. lõpetuseks. me liitusime Euroopa Liiduga raskel ajal. me oleme otsustanud äh, kanda vastutust äh, ühiselt koos teiste liik-, liidu liikmesriikidega, me kirjutasime alla äh, lepingutele koos äh, Eurotsooni liikmetega, aga me leiame, et meil peaks olema võrdsed tingimused, meid peaks kohtlema võrdselt. täpselt nii, nagu kõiki teisigi enamikel juhtudel on äh, liikumisvabadus äh, fakt, see näitab, et meie väärtused eksisteerivad ja äh, enamik tõlgendab neid nii, nagu peab. ja nüüd härra Osvin Sloveeniast, kes on rahanduspoliitika ja rahanduskomisjoni liige ja siis proua Sanchez Camasso Hispaania senatist. härra Sõovin. Hvala. Kot nov poslanec si trajnostno rast razumem kot nek. jah, äh, uue liikmesriigi parlamendi liikmena saan ma aru, kui oluline on jätkusuutlik äh, ja püsiv kasv. Äh, ilmselgelt kehvadel aegadel ei saa olla kasvu nii hea kui tipp, kasvu nii palju kui tippaegadel, aga kasv peab olema kindlasti keskkonna suhtes jätkusuutlik oluline on äh, finantsturgude usaldust äh, tõsta, äh, valitsuste usaldusväärsust tõsta, see on nii pankadele hea kui kodanikele hea ja ühiskondadele tervikuna. meil on vaja asju parendada, aga samas ei taha me põhjustada šokilaineid, mis mõjutaksid väga negatiivselt turge ja seeläbi ka majandust me peame tagama, et äh, konsolideerimise ajal sellistes riikides nagu äh, Sloveenia ei saa me alandada oma maksumäärasid, see on selge, aga äh, me peame vaatama ka Euroopa Liidu rahastamisvahendite poole selleks, et saada tuge oma taristuprojektidele ma arvan, et hea oleks äh, käibemaksu tõsta ühe protsendi võrra, käibemaksumäär äh, Sloveenias on väga madal praegu ja ma arvan, et see oleks majanduslikus mõttes kindlasti kasulik äh, seda tõsta ning see negatiivselt ka majandust ei mõjutaks. ilmselgelt jätkame me madalama käibemaksumääraga Mm, seda just eriti teatud äh, toote ja teenuste gruppide osas. samuti on oluline, et me toodaksime energiat äh, keskkonnasõbralikul moel ning teavitaksime inimesi sellest, kui oluline on elada rohelisemat mõtteviisiga ja keskkonnasõbralikumat eh, elu. seetõttu on vaja rohelist eh, või keskkonnamaksu selleks, et eh, vähendada koormust meie keskkonnale, see oleks nii sotsiaalne nagu kui majanduslik progress ühel ajal, nii et meil on vaja positiivselt konsolideerida oma eelarvelisi vahendeid, see tähendab seda ka ühtlasi, et laenamine peaks olema odavam inimestele, valitsustele, pankade poolt ning keskkonnasõbralik elu, jah. aitäh, et selle eelarve mõõtme meie aruteludesse tõid. ma ei tea, kas volinik vastab või ei, ma ei tea, kas me saame sellise käibemaksu sisse viia, kus äh, maksumäärad varieeruvad vastavalt sissetulekutele äh, proua Sanchez Camacho Hispaania senatist saab järgmisena sõna ja siis äh, härra Erbion niisiis, proua Sanchez Camacho. suur tänu. tere pärastlõunat kõigile. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada volinikke sissejuhatajate sõnavõttude eest äh, Hispaania senati esindajana tahaksin ma öelda, et tegemist on väga erilise algatusega aluslepingutest kinnipidamisest ning äh, see on väga oluline, et äh, parlament äh, suhtleb rahvusparlamentidega, aga samuti on see algatus, mis on väga oluline mõõde ka Euroopa ja rahvusriikide poliitikaloomes kui meie õigusloomeline tegevus leiab aset rahvusparlamentides, siis kõik see, mille me vastu võtame, on väga oluline ja seetõttu tänase kohtumise, laadsed kohtumised on väga olulised. mõned küsimused minu poolt. Hispaania, nagu te kõik teate, kannatab väga suure tööpuuduse käes, meil on miljoneid inimesi, kes tahaksid teha tööd, aga neil tööd ei ole ka noorte hulgas on tööpuudus väga kõrge, nelikümmend protsenti teatud piirkondades võiks isegi öelda et, et viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti nii et äh, tegemist on tõepoolest äh, äh, kaotsi läinud põlvkonnaga ja seetõttu on tänases olukorras vaja koheseid meetmeid võtta, eriti just noorte tööhõivet puudutavalt. Mm, tahaksin pöörduda volinike poole ning ähm, selle, selle teema juurde tulla, ähm, äh, mida te ütlesite Sotsiaalfondi vahendite mm, puhul, äh, et vahendeid pole piisavalt ära kasutatud äh, ja kuidas võiks seda soodustada? nagu te teate, seitse, kolm väga olulist reformi oleme me vastu võtnud viimaste aasta, viimaste kuude jooksul, sotsiaalreform, haridusreform ja tööturureform meie arust on tööturureform väga oluline, ajalooline isegi, sellepärast et äh, see muudab paindlikumaks äh, seitsmeteistkümne miljoni inimese elu Hispaanias, kes tööturul aktiivsed on. nii et võimaldab äh, palgata ka pigem nooremaid inimesi, kolmkümmend ja alla vanuses. paindlikkus meetmed äh, äh, on loomulikult vajalikud äh, Hispaania tööturul. ma arvan, et kindlasti kõige haavatavamate gruppide jaoks on sellised meetmed väga olulised. kuna ma olin ka, siis ma olen näinud, et tööturumeetmed on aidanud minevikus luua ka töökohti isegi kriisiaegadel, nii et oluline on võtta vastu meetmeid, mis Hispaanias on väga vajalikud, sellepärast et peale eelarve konsolideerimist ja peale eh, ka tööturureforme on vaja meil otsest eh, abi, mitte ainult Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend raames, vaid koheseid vahendeid on vaja, aitäh! aitäh, annan sõna veel kahele küsimuse esitajale, siis saavad sõna volinikud härra Michel Herbion, Euroopa Asjade Komisjoni aseesimees Prantsuse Rahvusassambleest ja seejärel minu kolleeg Coran Farm. Äh, härra Herbion, aitäh! me oleme väga palju täiskogul viidanud eelarveprotsessile, me oleme rõhutanud, äh, kui oluline on tugevdada äh, selle protsessi demokraatlikku legitiimsust kõik on nõus sellega, et eelarvemenetlus äh, ei ole midagi iseenesestmõistvat, mõistetavat, selle eesmärk on majanduskasv, majanduskasv, mis toob kaasa töökohti ja investeeringuid. mul on üks väga lihtne küsimus ning ma ootaksin sellele vastust ähm,. Ähm, millest meie äh, siinsed äh, kohalolijad kõrval ei löö. kuidas on lugu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga? härra Barroso kõneles sellele, äh, ta rääkis sellest, et kri-, eurokriis, eurotsooni kriis, Kreeka kriis, kõik need uued stabiilsusmehhanismid, mis meil on, äh, läbirääkimised lepingute üle, ühesõnaga see majanduskriis äh, on Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia viinud sellesse punkti, et see võib-olla jäetakse kõrvale või seda lükatakse, lükatakse määramata ajaks edasi niisiis, äh, kui asi nii ei ole ja ma, ma loodan, et asi nii ei ole, siis ma tahaksin, et te ütleksite meile, et volinikud ütleksid meile, kuidas äh, see strateegia, äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia konkreetselt väljendub, kuidas see selgelt ja arusaadavalt väljendub nii, nii et meie kodanikud sellest aru saavad Äh, selleks, et äh, Euroopa äh, kodanikud võtaksid selle majanduskasvu strateegia omaks, sest kui seda ei juhtu, siis ma kardan, et Euroopa ja see kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia sarnaneb vägagi Lissaboni agendale, mis ma pean kahetsusega tunnistama, lõpuks Äh, lihtsalt sisaldas väga palju soove, mis mingit tegelikku kajastust aga ei leidnud, realiseeringut ei leidnud, aitäh! ja viimane äh, sõnavõtja selles esimeses küsimuste voorus on härra Goran Fram, kes on eelarvekomisjonis äh, Euroopa Parlamendi finantsperspektiivi küsimustes raportöör, palun. Yes, the... ma tänan ja ma olen ka projekti võlakirjade raportöör see on see ettepanek, mis nüüd komisjonilt tuli. aga minu sõnavõtt on suunatud tegelikult eh, Rootsi kolleegile eh, täiskogul, ta ütles, ta on konservatiiv, tähendab ta on konservatiiv ja ta ütles, et me peame koondama oma tähelepanu rangele kokkuhoiule ja ei tohi siin järgi anda stimuleerimisele, sest on vaja kiiresti tasakaal taastada. mina ei ole nõus sellega. ma arvan, et me võime Rootsit vaadata hea näitena, miks see ei toimi meil oli üheksakümnenda aasta alguses sügav kriis, sealhulgas pangad kukkusid kokku ja nii edasi, aga meil õnnestus sellest välja tulla ja tõesti oli väga piirav eelarvepoliitika, aga mitte ainult, meil õnnestus alles hoida enamik eh, heaolusüsteemist ja avalikust sektorist, jah, me tegime reforme ja väikseid kärpeid, aga me hoidsime siiski süsteemid alles ja meie auahne tööhõive ja hariduspoliitika ka säilis, selleks et tööpuudus ei tekiks ja me otsustasime pikaajalise strateegia ära, et tasakaal taastada ja miinus üksteist protsenti protsenti Äh, õnnestus meil seitsme-kaheksa aastaga saavutada, mitte ühe-kahe aastaga. ja saime jälle arvetasakaalu ja midagi, mida Kreeka Mm, äh, ei teinud meie tol ajal, just taotlesime liitumist Euroopa Liiduga ja sellest oli suur abi tol ajal. nii et meil on vaja tasakaalustrateegiat, mitte maksimaalseid lühiajalisi kasinusmeetmeid. me ei ole, teame, et ei ole võimalik Kreeka olukorda ühe-kahe aastaga parandada ja suunda muuta. meil on vaja korralikku siseturgu, meil on ju viis miljonit tarbijat, meil on vaja solidaarsust ja need, kes on paremal järjel, peavad olema valmis investeerima selleks, et nii iseennast aidata kui ka teisi aidata ja sellepärast Euroopa Liidu eelarve kärpimine ei ole mingi lahendus on terve rida liikmesriike, kes tahaksid sada miljardit järgmisest finantsperspektiivist välja lõigata, see on umbes kümme protsenti. kui me seda teeme, siis ainult netomaksjad liikmesriigid saavad sellest kasu, aga need, kes tõesti hädas on, jäävad kaotajaks, nii et minu küsimus on rahvusparlamentide esindajatele, komisjonile, kuidas veenda neid netomaksjaid liikmesriike, et struktuurifondid, projektivõlakõrvakirjad, investeeringud infrastruktuuri on kasulikud nii netomaksjatele kui ka netosaajatele eelarvest. kui meil seda ei õnnestu teha, siis paraku äh, tuleb veel rohkem kasinusmeetmeid hiljem rakendada. Äh, volinik, äh, te võib-olla vastate siis nüüd äh, samas järjekorras, nagu te ennegi sõna võtsite, volinik Levanovski kõigepealt. jah, ma tänan kõigi nende märkuste eest ja küsimuste eest ja algan äh, Rumeenia saadiku küsimusest. mobiilsus, liikuvus, see on üks osa äh, siseturust, aga nüüd kriisi varjus jah, loomulikult on asi keeruline, aga liikumisvabadus on täiesti õiguspärane Euroopa Liidu eesmärk. ma tean, millised kitsendused on praegu äh, ja loomulikult siin on ka see eelarvamus, et ida poolt äh, suur sissetung lääne poole tööturule. Äh, need sellised ootused äh, tegelikult kajastavad lääne-eurooplaste hirme, aga samas on nad ka vastuolus Äh, selle ühe Euroopa Liidu püha vabadusega, liikumisvabadusega. nüüd, mis puudutab liikuvust veel, äh, teiste riikide kogemus on näidanud, et mobiilsus võib olla tõesti ühesuunaline tänav, kus inimesed haaravad kinni võimalusest ja lähevad sinna, kus nad saavad paremat tasu ja ei tulegi tagasi koju. vähemasti kahel juhul kaks uut liikmesriiki on palunud mitte liiga palju eh, etendada seda programmi Euroopa Liidus, mille nimi on Youth on the Move, liikuvad noored, sest tegelikult noored juba on liikvele läinud ja põgenevad ja sellest, seda ei tasu väga tagant aidata, sest paraku on tegemist ühesuunalise tänavaga, arvestades, kuivõrd erinevad on palgad erinevates liikmesriikides. loomulikult komisjon taotleb selle tähtsa vabaduse, liikumisvabaduse täielikku rakendumist, aga samas mul on ka palju kogemusi mitmetest liikmesriikidest, mis ütleb, et tegelikult see ala on tihtipeale olukord, mis, kus mitte kõik ei võida. ja tihtipeale on nii, et tegemist on tõesti ühesuunalise tänavaga ja sugugi mitte ajutise nähtusega. nüüd, mis puudutab Sloveenia küsimust maksustamise kohta. et et mida siin komisjon ära teinud ja teisedki institutsioonid on ära teinud. et see põhimõte no taxation without representation ja ma usun, et me peaksime tõesti seda põhimõtet järgima. isegi kui me räägime omavahendist Euroopa Liidus, aga lõppkokkuvõttes ikkagi lõppsõna ütlevad liikmesriikide parlamendid ja on vaja liikmesriikide ühehäälsust ja ratifitseerida see otsus liikmesriikide parlamendis lõppkokkuvõttes, aga ma igatahes kavatsen teha äh, finantstehingute maksualase ettepaneku ja samuti käibemaksu kohta ettepanekud aga e, lõppkokkuvõttes on parlamendid need, kes peavad need otsused ratifitseerima. nüüd härra Sanchez Camacho, teile vastuseks. jah, ma tean üsna hästi, milline on praegune olukord Hispaanias. möödunud nädalal ma olin e, meeskonna koosseisus Hispaanias, kes arutas e, teie valitsusega ja huvirühmadega, kuidas ümber programmeerida struktuurifondid Äh, nii et need loovad teil töökohti ka nooremale põlvkonnale ja äh, Johannes Haan tuleb järgmisel nädalal Madriidi neid samu asju arutama, nii et tõesti praegu on võimalus ümber äh, programmeerida struktuurivahendid ja luua majanduskasvu võimalused sellistes riikides nagu Hispaania ja mõnedes valdkondades is-, Hispaania juba ei saa enam maksimumtoetust äh, mm, regionaalfondidest, aga äh, on ikkagi veel ka äh, lähenemiseesmärgi täitmiseks abi saavaid piirkondi küll ja on terve rida neid vahepiirkondi, kus abi on täiesti korralikul tasemel. nii et erinevalt nendest Eh, stereotüüpsetest arvamustest, et eh, Hispaanias saab netomaksja Euroopa Liidu eelarvesse. ei, see ei ole nii. meie eh, arvutuste kohaselt Hispaania jääb netosaajaks Euroopa Liidu eelarvest. aga me teame, et tekib negatiivseid mõjusid, kui abisaajatest muud, muutub riik netomaksjaks eelarvesse nii et suur osa nendest äh, abivahenditest, mis Euroopa Liidu struktuurifondidest tulevad, tuleks tõesti suunata tööturumeetmetesse Hispaanias. nüüd sõna Johannes Haanile. Johannes Haan. suur tänu tahaksin kõigepealt tänada parlamendisaadikuid äh, märkuste eest, et me peaksime olema õiglasemad. me ei, kindlasti ei saa oodata, et paari nädala jooksul äh, saa-, saavutame me kõik, mis vajalik, vajalik on kindlasti olukorda praegu parandada, aga samas ma arvan, et ei ole aus öelda, et äh, tööhõive puudu, tööhõive küsimused, eriti just noorte tööhõive küsimused saab lahendada väga lühikese ajaga. ei, äh, palju asju saame teha ka lühikese ajaga, aga küsimus on selles, kas see kõik on jätkusuutlik. Mm, mida siis tuleks teha? luua jätkusuutlikul nutikal moel töökohti vajalik on ka toetada VKE-sid eh, ning eh, toetada nende uuenduse innovatsioonivõimet. Eh, ma tean oma paljude aastate kogemusest seda, et tööalane koolitus jääb väga tihti maha praktilisest igapäevaelu vajadusest mm seetõttu on meil vaja töötada äh, teoreetilise koolituse kallal, mis äh, tänastele majandusväljakutsetele vastab. Äh, samuti peame me olema kiiremad koolituse pakkumisel. Mm, toon siin lihtsalt ühe näitaja Te ilmselt arvate, et ma takerdun detailidesse, aga meil on Euroopas kakskümmend miljonit väikeettevõtet ja kakskümmend kolm miljonit inimest, kellel ei ole tööd. seetõttu, kui iga ettevõte võtaks omale ühe lisatöötaja, siis oleks probleem lahendatud. nüüd häda on selles, et kui me jätame kõik selle viiesaja Euroopa suurettevõtte kanda, siis me probleemi ei lahenda ning me ei saa ka oodata, et viissada ettevõtet võtaks tööle kakskümmend kolm miljonit inimest. Euroopas on regioone, kus töökohti, vabu töökohti on, see vajab kvalifikatsiooni, nutikas kvalifikatsioon, mis on tänane võtmesõna äh, Äh, ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid see tähendab, et meil on vaja erinevates regioonides jätkusuutlikul moel parandada olukorda nii, et töökohti luuakse, et äh, tööturg äh, elustuks, aga et ta elustuks jätkusuutlikul moel. seda on vaja teha käsikäes liikmesriikidega, vaja on tugevdada jätkusuutlikkust. ma olen käinud erinevates Euroopa regioonides ja iga kord, kui me oleme kusagile läinud, Äh, on, äh, on, oleme näinud, et vaja on teatud spetsialiseerumist erinevates regioonides, see ongi jätkusuutlikkuse võtmesõna. Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia ei ole kindlasti äh, surnud strateegia, tegelikult on ta mm, täielikult kehtiv ning oluline on see, et me saaksime aru, kui oluline on mitmeaastane finantsplaneerimine, sest äh, nii saame keskenduda pikaajalisematele eesmärkidele äh, ja kui me räägime ressurssidest ja meetoditest, siis on meil vaja olla paindlik ja me saame ka seda olla. aga meie põhjapanevad eesmärgid, mis on eh, siis esmalt eh, tööhõive küsimustega tegelemine ja ka nendele inimestele töökohtade loomine, kellel ei ole kõrget kvalifikatsiooni, kes on koolist välja kukkunud eh, ühel või teisel etapil, meil on vaja inimesi, kes Äh, kes tegeleksid äh, täiendkoolitusega ning äh, samamoodi on vaja mm, rohkem akadeemilist uurimistegevust. kui me räägime taastuvatest energiaallikatest, siis jah, neid on vaja, aga ka energia kasutamist on vaja tõhustada ja need on kindlasti meie esmavajadused, mis on ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia osa ning äh, seetõttu on oluline, et neid poliitikaid äh, rakendataks sellisel moel, et kõik Euroopa riigid äh, saaksid sellest osa, meetmed peavad olema ühtemoodi rakendatavad üle kogu Euroopas ja see on võrreldes Lissaboni strateegiaga kindlasti väga oluline kvalitatiivne hüpe, meil on vaja siseriiklikult ja ka regionaalselt kvantifitseerida oma eesmärgid, need peavad olema numbriliselt mõõde, mõõdetavad ning äh, oluline on see, et äh, eesmärgid ja tulemused äh, saab kokku viia omavahel ning neid saab mõõta. loodetavasti saame sellisel moel pikemaajaliselt saavutada oma algset eesmärgid ja kokkulepped jah, ilmselt peaksime mingites valdkondades liikuma kiiremini, eriti just noorte tööhõive küsimused äh,, Äh, see tähendab, et me pakume tegelikult nendele inimestele tulevikku, väljavaated, aga kindlasti on oluline olla ka poliitiliselt õiglane ning mitte jätta inimestele muljet, et üleöö saab kõiki probleeme lahendada. meie jaoks on oluline luua väljavaateid tulevikuks, alustades töökohtades lühiajalises perspektiivis, taastada noorte inimeste usaldus poliitikutesse ja nende võimesse probleeme lahendada aitäh ja nüüd alustame teise küsimuste vooruga ja kõigepealt härra Mill Ungari Rahvusassambleest. Te olete Euroopa Asjade Komisjoni aseesimees ja seejärel saab sõna härra Aninga, aga nüüd härra Mill. köszönöm szépen, elnök asszony uh,. kezdtem, tehát abból az ország suur tänu, olen Ungari esindaja ja tulen äh, sellelt maalt, äh, kuhu, millele eriti rakendatakse praegu äh, piitsataktikat, nagu härra Levandovski ütles, ma pöördun selle poole veel tagasi. aga põhimõtteliselt, kui me räägime tänasest kriisist, kui me räägime Euroopa Liidu eelarve küsimustest, siis oluline on see, et lõhe reaalmajanduse ja selle protsesside ning ähm, äh, rahandussektori vahel on suur äh, minu arust on see väga suur oluline lõhe, äh, sellepärast et finantstehinguid reguleerida või maksustada, see on väga oluline küsimus, aga ma ei ole kindel, et sellest sammust ainult aitab ning kriisist oleme näinud, et tuum- ja perifeeria riikide vahel on väga suured lõhed, eriti kui me mõtleme majandusfaktorite peale, me mõtleme tootlikkuse peale ning mulle näib, et praegu ei ole meil piisavaid vahendeid selleks, et äh, kompensatsioonmehhanisme tööle panna. ja kui me räägime äh, perifeeriast asuvatest riikidest, kui nad ei suuda oma mm, seisundit parandada, siis eh, me ühtset Euroopat eh, taastada ei saa. Eh, loomulikult on vaja tähelepanu pöörata regionaalsetele iseloomustajatele, eriti just nende riikide puhul, kus need regioonid ei ole konkurentsivõimelised Äh, väga oluline on, et perifeersed regioonid seotakse äh, üldise äh, Euroopa Liidu majandusliku vereringiga. kui nende regioonide olukorda parandada, siis paraneb olukord ka nendes riikides. see tähendab ka tegelikult, et netomaksjate olukord halveneb nendes riikides Äh, sellepärast, et neil puuduvad vastavad äh, vahendid. Äh, ungarlased ilmselt ei taha fiskaalpakti alla kirjutada või ka ole, olid kahtleval seisukorral, kohal, sellepärast et me ei ole kindel, et kõik need protsessid on toimunud demokraatlikult ning et see pakt on ka mm, sõnastatud demokraatlikult ning meie teine kahtluspunkt on siin see, et meie jaoks on küsitav praegu, äh, kuivõrd on läbi sanktsioonide ainult võimalik tagada edusamme ning tööturul ning ka majanduskasvu. Äh, praegu räägime me siin loomulikult äh, fiskaalleppest, mis on väga oluline Euroopa Liidu aluslepingute jaoks, aga samas on sellel dokumendil väga suuri puudujääke. sada kakskümmend miljonit eurot on äh, Ungaris äh, see summa, mis tuleb praegu välja maksta aga samas, äh, kui me uurime kogu seda mm, investeeringute teemat üldisemalt, siis ei ole võimalik tänaseid valitsuse tehtud otsuseid kuidagi õigustada. ilmselt oleks võimalik õigustada neid makseid siis, kui meie äh, arvutused ja analüüsid oleksid läbi viidud, aga kuna seda tehtud ei ole, siis ei ole see võimalik ja sanktsioonide tagajärjel me tegelikult näeme seda, et ebavõrdsus erinevate riikide vahel veelgi suureneb. meie eelarve on loomulikult praegu väga kriitilises seisus ja loomulikult me näeme ka poliitiliselt, et poliitilise tiiva radikaalsemad mm, parteid on kõlavama sõnaga. aga üks märkus veel, kui me tahame äh, töötajate õigusi kaitsta, suurendada, me tahame konkurentsivõimet tõsta, eh, siis eh, tänast moodi edasi käitudes me kindlasti neid eesmärke ei saavuta. ning me peame leidma teisi meetmeid. Hanimann Kann, Iirimaa äh, parlamendi esindaja äh,, Euroopa asjade komisjoni esimees ja siis saab sõna härra Artui niisiis, härra Hannan. Uh, uh, mul on väga hea meel, et me saame täna osu-, osaleda siin suurepärases arutelus, väga paljud inimesed teavad, et me praegu vaatame läbi seda, kas tuleks korraldada referendum seoses äh, fiskaallepinguga või ei, aga Iirimaal igatahes arutelud on alanud ning selle fiskaalleppe pooldajad äh, ütlevad, et tegemist on lihtsalt ähm, säästumeetmete programmiga ja tegelikult äh, Euroopas suurt mitte midagi ei teegi muud. mul on väga hea meel, et me täna räägime ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja et me räägime noorte tööpuudusest, nagu hispaanlasedki on meil ka tõsised probleemid umbes, umbes kolmkümmend protsenti meie noortest on töötud ning erinevalt äh, hispaanlastest meil on tõesti tekkimas kadunud põlv, põlvkond noori ja, ja inimesed lihtsalt lahkuvad Iirimaalt äh, meid külastas möödunud nädalal noorte tööhõive tegevusmeeskond ja ma tegelikult tahaksin küsida, kuidas neid meetmeid hakatakse rahastama, mõned liikmesriigid on ära kasutanud äh, juba struktuurifondide raha, nii et, et neil ei ole eriti palju raha järele, et või kas neid fond, vahendeid saaks ümber programmeerida. ja näiteks, kas te arvate, et näiteks et nendest riikidest, kus raha ei ole täielikult ära kasutatud, ehk, ehk kogutakse kokku ja eraldatakse siis teistele liikmesriikidele Äh, ma tervitan ka seda, mida ütles volinik Haan jätkusuu-, töö, töökohtade jätkusuutlikkuse seisukohalt, minu arvates on see äärmiselt oluline. seda võimalik, on võimalik saavutada siis, kui tehakse koostööd rahvusparlamentidega, meie enda valitsus äh, tuli välja kahesaja seitsmekümne erineva meetmega, äh, mis käsitlesid siis väikeettevõtteid, seda, kuidas uute ettevõtete loomist soodustada meil äh, vaatasime tööhõivekavasid, äh, kuidas äh, need Euroopa Liidu plaanid täiendaksid seda, mida liikmesriigid oma tasandil teevad. aitäh, härra Artüi Prantsuse senatist ja seejärel härra Klapissoon Ühendkuningriigist niisiis, härra Artüi rahanduskomisjonist, aitäh! me kõik otsime majanduskasvu, konkurentsivõimet, eelarve ei lahenda kõiki, meil on vaja ka struktuurireforme. ja selles mõttes me peame oma tegevusi kooskõlastama, me peame leidma need äh, kokkupuutepunktid, mis võimaldaksid meil kasutada sünergiat äh, Äh, nüüd, kui kõnelda eelarvest, siis tahaksin piirduda kahe tähelepanekuga. eelarve küsimustes on äh, peamised avaliku sektori kulutused, äh, need, mida teevad liikmesriigid ning Euroopa eelarve selles osas on suhteliselt väheoluline. kuskil kaks protsenti avaliku sektorit kulutustes, Euroopa Liidu avaliku sektori kulutusest no me peaksime võib-olla äh, arvestama äh, reaalsusega rohkem. niisiis ma sooviksin, et me äh, normaliseeriksime oma hindamismeetodid ja need meetodid, kuidas me raamatupidamisaruandeid esitame avalikus sektoris. meil peaks olema ühtlane sertifitseerimisprotsess ja aga kui me ei suhtu äh, siiralt ja ausalt nendesse avaliku sektorite eelarvesse, siis me mitte midagi ka ei saavuta. me, me peame võib-olla ka me oleme siin tõhu-, rõhutanud, et meil on koordineerimine ebapiisav, tasakaalunihkeid on liiga palju, et me ei kasuta sünergiat piisavalt ära me peaksime liikmesriikide tasandil tehtud paremini koordineerima sellega, mida Euroopa tasandil tehakse. ja nüüd räägiksin euroala olukorrast. euroalas eh, peame me arvestama nende riikide olukorraga, kes on raskustes Äh, vastupidiselt äh, siis nendele riikidele, kes on ka raskustes, aga ei ole eurotsoonis, äh, ei saa siin asju täielikult nii samamoodi korda ajada. me peame arvestama olukorra erilise iseloomuga me ei sellepärast, et me ei saa lasta riikidel kõike finantseerida, see tekitab täiendavaid puudujääke ja ma tahaksin äh, tulla välja ühe sooviga, äh, mis on adresseeritud Euroopa Liidule ja ühisturule. meil on äh, praegu justkui selline vastuolu ühisturu vahel ja eurotsooni vahel. ühisturg või siseturg Äh, see, seal on veel väga palju reegleid ja direktiive, mis suurendavad avaliku sektori kulusid või ei lase ettevõtetel olla täielikult konkurentsivõimelised. samas eurotsooni sees me tahame finantsstabiilsust, puudusjääkide vähendamist, võlgade vähendamist, riigi rahaasjade kordaajamist ja majanduskasvu ka veel kõigele lisaks. nii et, et ma arvan, et me peaksime need eesmärgid kuidagi eh, ühtlustama ja lepitama siis tootjad, tarbijad ja ühisturu. enne kui ma annan sõna härra Klapissoonile, Äh, Ühendkuningriigi parlamendi alamkojast äh, tahaksin äh, lisaks senaator Ratujõlule meenutada punkti kolmkümmend kolm parlamendi resolutsioonis me oleme selle teemaga väga palju tegelenud, see on asi, mis ka parlamendile muret valmistab ja härra, äh, niisiis härra Kosesi raportis punktis kolmkümmend kolm kutsume siis komisjoni üles tegema nõukoguga tihe, tigedat, tihedat koostööd, et meil oleks tõesti siis äh, eelarve osas ühtne, ühtne normistik ning et me vaataksime läbi siis ka eelarvekulutuste kvaliteedi ja vaataksime, kuidas vahendeid on täpselt kasutatud Euroopa eesmärkide saavutamiseks. ja nüüd härra Klapisson siis Ühendkuningriigi alamkojast ja seejärel äh, proua Morin Chartier aitäh ja ma äh, tervitan seda kohtumist, võimalust vahetada mõtteid Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide saadikute vahel ja kuigi me oleme erinevatel seisukohtadel ja mina olen mõnede, mõnede siinsete seisukohtadega erisarvamusel, aga ma arvan, et me saame väga hästi aru, mida, millesse me kõik usume. mis puudutab Euroopa eelarvet, see ei ole minu sõnavõtu peamine teema, aga ma olen eelkõnelejaga nõus, et Euroopa Liidu eelarve suurus on selline, et on ebarealistlik, et äh, me me ootaksime, et Euroopa Liidu eelarve kompenseeriks makromajanduse tasakaalu nihkeid. ja tahaksin juhtida veel üht tähelepanu te,, ühele asjale teie tähelepanu, mida mainis ka kolleeg Rootsist. väga raske on toetada Euroopa Liidu eelarve kasvu Äh, halduskulude kasvu ning äh, ka Euroopa Liidu igasuguste programmidele eraldatavate vahendite kasvu, samas kui äh, liikmesriigid, nagu näiteks Ühendkuningriik, peavad väga tõsiselt oma avaliku sektori kulutusi kärpima ning paluvad, et inimesed ka kärbetega lepiksid, et vähenevad töövõimalused, et vähenevad teenused, eriti mõnedes piirkondades ja sellises olukorras on väga sa-, raske saavutada demokraatlikku nõu, nõusolekut, et Euroopa eelarve tõuseks selleks. aga minu peamine teema on äh, hoopis seotud euro tulevikuga ja nende poliitikatega, mis tänaseks on välja töötatud. Ühendkuningriik ei ole euroala liige, aga meie loomulikult sooviksime, et euroalal valitseks stabiilsus, me sooviksime majanduskasvu ja jõukust äh, kogu Euroopas me kuulsime täna, milline plaan on välja pakutud. minu palve oleks, et me vaataksime seda plaani ja vaataksime, et see tõesti toimiks ja kui see ei toimi, eh, siis oleksime avatud meelelaadiga ja valiksime mõne teise kursi. ma pean ütlema, et välja pakutu usaldusväärsus ei ole eriti suur, arvestades asjade tausta. me mäletame stabiilsus- ja majanduskasvi paktist, Maastrichti kriteeriumeid, eh, kuidas neid kriteeriume rikuti Äh, praeguses paktis on küll teistsugused sätted, aga kvalitatiivselt on see väga paljuski sarnane nii et, et me ei usu, et, et see toob selle edu, mida stabiilsuse majanduskasvu pakt ei toonud äh, me oleme juba mitu aastat nõudnud, et, et eh, meil on vaja Euroopa tasandil majanduskasvu soodustavaid eh, ettepanekuid ja oleks me Lissaboni eh, agenda ellu rakendatud, meil ei oleks praegu majanduskasvuga probleeme. nii et, et ma arvan, et me peaksime tõesti vaatama, kas meie poliitikaga toimib ja eriti teeb mulle muret see, mis juhtub nende säästuprogrammidega Äh, mida mitmetele riikidele peale surutakse, arvestades sellega, et neil tuleb toime tulla vahetuskursiga, mis ei ole nende jaoks konkurentsivõimeline, et neil ei ole kontrolli oma intressimäärade üle. arvestades sellega, et tööpuudus on kasvanud, et noorte tööpuudus on väga kõrge, me kuulsime, mida ütles Hispaania kolleeg, me teame, et äh, Kreeka SKT on kohutavalt vähenenud, nii et, et kui me räägime ainult säästumeetmetest ja eelarvedistsipliinist, siis Äh, väga paljudes Euroopa riikides maksutulud lihtsalt kukuvad kokku, sest inimestel ei ole tööd, äh, tuleb kulutada sotsiaalsektorile rohkem, äh, väga suured sotsiaalsed pinged tekivad ja neil ei ole mingit võimalust eelarvet jälle tasakaalu saada. meie konservatiividena usume eelarvedistsipliini, aga me peame arvestama ka makromajandusliku raamistikuga ja mida rohkem ma siin neid arutelusid kuulame, siis ma arvan, et me ei ole eriti tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest õppinud, kui USA-s Ühendkuningriigis sellist poliitikat üritati ellu rakendada ilma erilise esu, eduta. nii et, et äh, jah, ma palun, et te mõtleksite veel kord sellele jah, eh, me saime aru, mida te öelda tahate. Eh, proua Moran Chartier ja siis tuleb meil eh, viimane küsimuste voor. niisiis proua Moran Chartier, kes on Euroopa Sotsiaalfondi raportöör. aitäh Äh, täielikus kooskõlas sellega, mida ütles meie kolleeg Artüi äh, eelarvete lähenemise vahel, mis on vajalik, et meil oleks vaja ühtset nomenklatuuri Euroopa tasandil. Äh, tahaksin rõhutada, kui oluline on, et ka meie tööhõivepoliitikad oleksid sarnased. Need on ju poliitikad, mis on liikmesriikide pädevuses põhiliselt me peame võitlema tööpuuduse vastu ja eelkõige me peame ette valmistama äh, äh, töötajaid selleks, et nende kvalifikatsioon areneb. me peame neid ette valmistamata äh, uut, neid, kes tulevad tööturule tulevikus, me ei saa piirduda ainult selle esialgse koolitusega. me peame pöörama tähelepanu kõikidele töötajatele, et nad on kutsealaselt arendaksid, me peaksime ära kasutama äh, Äh, kõiki äh, olemasolemaid vahendeid selleks, et töötajaid ette valmistada ettevõtete uuteks vajadusteks. Äh, ainult VK, mitte VKE-d ei too, loo töökohti, me peame neid toetama, meil on vaja suuremat lähenemist ka Euroopa tasandil ja kuidas komisjon ja nõukogu toetavad Euroopa Parlamendi tahet selles valdkonnas ja kuidas nad toetavad seda just läbi Sotsiaalfondi. aitäh ja nüüd annan sõna äh, volinik Haanile, kes peab lahkuma ja siis saab sõna volinik Levanovski, kes jääb siia kauemaks aga enne kui annan äh, volinikule sõna, tahaksin veel kord kuritarvitada oma juhataja positsiooni. ja te äh, oma sõnavõtus ütlesite, et eh, sotsiaalfondid on väga kasulikud paljudele riikidele, aga nendes riikides eh, võib-olla ei kasutatagi väga palju neid vahendeid. ja võib-olla, kas me saaksime hõlbustada sotsiaalfondi vahendite kasutamist, eh, meil oleks võib-olla vaja sotsiaalset struktuuri, kollektiivseid läbirääkimisi, koolid, jät-, elukestva õppe mehhanisme, kas need asjad ei saa, neid ei saaks rohkem rahastada Euroopa Sotsiaalfondist ning mis puudutab meie järgmist eelarveperspektiivi, kas ei võiks nende probleemidega arvestada juba programmeerimise käigus, aitäh? Äh, suur tänu, ma ei taha kindlasti Sotsiaalfondi teemal praegu detailidesse laskuda, sellepärast et äh, ma tegelikult tõin näiteid siin äh, statistikast ja kõige elementaarsematest näidetest. oluline on see, et Euroopa Liidu eelarve tõepoolest mitmetes riikides on struktuurifondid just need, mis moodustavad väga olulise osa avaliku sektori investeeringutest. näiteks on Euroopa Liidus riik kus, kus üle viiekümne protsendi avaliku sektori investeeringutest tehakse struktuurifondide abiga. näiteks ka Prantsusmaal, eriti just teatud regioonides, kogu nende investeerimispotentsiaalist üle viiekümne protsendi tuleb struktuurivahenditest niisiis äh, on väga hästi toimivaid regioone samuti, kus struktuurivahendeid kasutatakse ja meie oluline abi on siin seda toetust edasi pakkuda. sellepärast, et äh, see on üks kõige paremaid võimalusi uute algatuste ja uute programmide rakendamiseks. sageli riikide ja regioonide eelarved on väga mm, kitsad ja piiratud, nad ei saa neid suurte projektide jaoks kasutada ning ainukene võimalus ongi siin kasutada struktuurivahendeid. loomulikult on oluline pakkuda sellistel juhtumitel erinevaid äh, alternatiive äh, nii, et me saame mm, ühtlasel moel algatusi ja häid ideid Euroopas rakendada ja ma tahaksin väga selgelt öelda, et paljudes sektorites ei ole võimalik kasvu üldse hoogustadagi ilma äh, raha mm, lisamata. Kreekas on näiteks äh, mitmeid, äh, mitmeid piirkondi, kus mis ainult toetuvad turismisektorile aga Kreeka ametivõimud ei saa mitte midagi ette võtta, äh, kui nad investeeringuid teha ei saa. ja seetõttu on nende vahendite jaoks vajadus ning me peame pakkuma äh, siis äh, teatud väetist oma raha näol, sellepärast et ilma selliste vahenditeta ei ole võimalik kasvu Euroopas hoogustada Äh, oluline on kasvu hoogustada nutikal ja ühtlasel jätkusuutlikul moel, härra Levandovski võib täiendada, aga rohkem kui üheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu äh, eelarvest äh, makstakse tagasi liikmesriikidesse või investeeritakse erinevatesse algatustesse, ainult viis protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest on selleks, et katta erinevate institutsioonide vajadusi, näiteks tööhõivekulusid ja nii edasi. nii et äh, me saame Euroopas kindlasti olla siin äh, väga eesrindlikud, kuna me ise ei kuluta väga palju Äh, ennist rääkisime ka netomaksjatest Euroopa Liidu eelarves, netomaksjad saavad sellest ka palju tagasi, aga toon äh, ühe näite. Saksamaal iga euro, mis äh, struktuurivahenditest välja makstakse, sellest kaheksakümmend viis senti igast eurost, äh, mida sakslased maksavad ähm, erinevate riikide toetamiseks, äh, kaheksakümmend viis senti tuleb tagasi Saksamaa enda ettevõtetele, ütleb kõneleja. nii et te näete, kuidas, äh, kui jätkusuutlik tegelikult on kogu see süsteem ka netopanustajate mm, jaoks. nüüd Iiri kolleegi poole pöördudes ma ütlen, et teil on õigus kindlasti ei ole meil vaja teha midagi eraldiseisvat või täiendavat, aga meie eesmärk on see, et tagada, et Euroopa Liidu liikmesriigid saavad luua selliseid noorte tööhõive projekte ja programme, mis oleksid nende endi vajadustega kooskõlas. loomulikult meie saame ka kirjutada valmis ja kokku panna erinevaid programme aga see on tegelikult ülevaade algatuse, algatustest, mis Euroopa Liidus juba on ähm, tööhõive äh, toetamiseks ette võetud äh, ja me saame näidata liikmesriikidele, millised on paremad praktikad, mis on hästi töötanud, nii et liikmesriigid saaksid need äh, ise mm, oma riigis kohaldada ilmselt on see teie jaoks pettumuseks, aga praegu ei kasutata Äh, vahendeid liikmesriikides, aga programmi mm, perioodi lõpus näeme me tõepoolest, et ähm, osad liikmesriigid ei ole endale ette nähtud vahendeid ära kasutanud. Ähm, äh, mõnikord kasutatakse ka seda raha äh, erinevateks teistsugusteks eesmärkideks niisiis, meie eesmärk on vaadata, äh, kuidas nutikalt kasutada ära neid vahendeid, mida siiani ei ole kasutusele võetud, aga äh, praegusel eelarvepro-, äh, eelarveperioodil me ei tea tegelikult kuni aastani kaks tuhat kolmteist, kui palju vahendeid üle on jäänud nii et tegelikult praegu oleme me andnud tulevikuks lubadusi investeerida projektidesse, eh, mis tulevikus eh, ellu viiakse. ja me oleme loonud eh, turvavõrgu, mm, eriti just erinevate riikide, näiteks Ungari jaoks, selleks, et peatada mm, eraldisi kahekümne üheksa protsendi ulas selleks, et äh, tagada, et struktuurivahendeid ka korralikult ära kasutatakse, aitäh! aitäh, härra volinik, ärge ajage parlamendisaadikuid närvi ähm, kuidas jääb nüüd lugu nende viie inimesega, kes veel on äh, sõnavõtjate nimekirjas, kas me anname neile ühe, ühe minuti küsimuse esitamiseks ja siis te vastate neile kõigile, hästi suurepärane niisiis, üks minut, ma vabandan, aga te võite ka loobuda küsimuse esitamisest. härra Monjon, kes on arengukomisjoni esimees äh, Maltalt. Teil on üheks minutiks sõna. Be... suur tänu, ma teen väga lühidalt. kõigepealt väga tähtis on see, et Euroopa institutsioonide poolt tehtavad algatused ei oleksid sellised, et tõesti kõik ühe mõõdupuuga mõõdetakse, mitte kõik ühe, Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ju ühesugused ja väga tähtis on seda arvestada ka väiksemate riikide puhul nagu Malta. ja igasugused majanduskasvualased algatused on väga olulised taastamaks usaldust erasektorist, tõesti, et pika aja, pikaajaliselt ka majanduskasv tagada. erasektoril on see, kes peab investeeringuid tegema, aga praegu me näeme, kuidas raha läheb Euroopast hoopis tormiliselt arenevatesse majandustesse väljaspool ja ma arvan, et teie algatused peavad seda ka arvesse võtma ja tõesti panema erasektori rohkem investeerima Euroopasse, Euroopa riikidesse. suur aitäh, proua Silina Lätist sotsiaal- ja tööhõivekomisjonist. teen kolleegid, välos atkārtot uh, eh, Haan Konga pieminätu. Eh, ma tänan. lugupeetud kolleegid, ma tahan teile meenutada nende, neid prioriteete, millest rääkis volinik Haan, nimelt investeeringud haridusse. ma tahan rõhutada, et meil on vaja reformida haridussüsteemi. jah, see on liikmesriikide parlamentidel kodutöö, aga me pöördume ka Euroopa Komisjoni poole ja paluma, et te koondaksite eh, tähelepanu sellele, et kasutada struktuurifonde rohkem ära ka hariduse edendamiseks. jah, me näeme, kuivõrd suur on tööpuudus noorte hulgas. seitsekümmend protsenti töötutest samas on ilma äh, kõrghariduseta. kui me tahame tõesti haritud, kvalifitseeritud tööjõudu, meil on vaja investeerida haridusse ja me peame mõtlema ka äh, nende mitmesuguste erioskuste peale, mida vajavad noored, kes lõpetavad keskkooli, milliseid oskusi nad vajavad. ja meil on vaja finantseerida Eh, haridust, eh, nii traditsioonilist haridust, aga ka kutseharidust mm, on vaja finantseerida. ja loomulikult erialasne haridus on väga tähtis. proua Harkin, Euroopa Parlament. suur tänu, ma teen väga lühidalt, mul on ainult kaks küsimust me räägime siin noorte tööpuudusest ja kuulsime väga kõrgetest arvudest Hispaanias ja ka minu koduriigis Iirimaas on tööpuudus noorte hulgas väga suur ja me kuulsime ka haridusest ja koolitusest, aga see on ainult see pakkumise pool, aga nõudluse poole peal, kuidas on, vaatame, mis toimub nendes riikides, kus praegu on eelarvete konsolideerimine. nõudlus lihtsalt laguneb koost. nii et me vaatame praegu siin võrrandi ühte poolt, komisjon ütles, et kui iga kahe, üks kahekümne kaheksast miljonist VKE-st looks ühe töökoja, koha oleks see probleem lahendatud. paraku nii see ei ole, see on lihtsalt vist eelarvete konsolideerimise üks tagajärg, et tööpuudus nii suur on ja see on reaalsus. me räägime siin ka eelarveliidust, fiscal compact'ist, meie eh, võib-olla paneme selle hääletusele, oleme ainsad ja võib-olla me kaotame hääletusel kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kaheksa, kui kriis meid tabas, siis Iirimaa pidas reeglitest kinni. miks nüüd me arvame, et kui me reeglitest edaspidi kinni peame, lahendab tõesti kõik meie probleemid? me ei usu seda. Polli Bortone Itaalia senatist järgmisena. Sì, grazie Presidente. Mi limiterò soltanto ad un tema che... Suur tänu tahaksin tõstatada ühe teema, mis on väga oluline, aga seda ei ole veel praeguseni mainitud. nimelt äh, suhted pankadega, pangad kui laenuandjad. Äh, eriti just laenuandjatena perekondade mm, ja VKE-de jaoks Äh, plaanis on vastu võtta uued direktiivid, äh, mis äh, hakkavad karistama mm, korporatiivseid laenuandjaid, panku ning väikepanku ning need õigusaktid näevad, et üks suurus on, on kõige õigem äh, Äh, näiteks äh, kapitalinõuded, mis erineva suurusega pankadele esitatakse, on samad ja mina arvan, et äh, see ilmselt hävitaks VKE-de võrgustikku. ja viimane. Eesti parlamendis. aitäh hästi konkreetne küsimus oli tegelikult äh, Euroopa fondide rahastamise kohta ja ettepanek komisjoni tõsiselt kaaluda bürokraatia vähendamist Euroopa Liidu fondidest raha küsimusele, et äh, tõepoolest, nagu ka Iirimaa kolleegid ütlesid, et need, kes on olnud tublimad, äh, neil oleks võimalus sealt ka õigel hetkel juurde saada aga teine ettepanek või ma tahaksin pöörduda tagasi majanduskasvu juurde, et Eesti pärast äh, majanduskriisi on taastanud äh, majanduskasvu, eelmine aasta oli see kaheksa protsenti, meie laenukoormus on ainult kuus protsenti SKT-st, meil on kaks korda rohkem reserve ja kuidas me oleme selle saavutanud, et me oleme keskendunud pikaajalise strateegiale, see on ekspordi kasvatamine, majanduslik konkurentsivõime. et minu ettepanek ongi, et Euroopa, me peaks oma debattides rohkem keskenduma uuele kasvule, konkurentsivõime suurendamisele, et eh, ühtse siseturu loomisele, eelkõige digitaalturule, vabale konkurentsile, regulatsioonide vähendamisele. sest et kui Euroopa Liidu eelarve on üks protsent meie ühisest SKT-st, siis siit ei saa tulla tõelist pikaajalist kasvu, see kasv saab tulla tegelikult erasektorist, aga siin me näeme oma eksporditurgudel veel väga palju takistusi, väga palju varjatud protektsionismi, aitäh. Merci, cher collègue. Alors, monsieur le commissaire, vous êtes niisiis, härra volinik, te olete viimane, te olete üksinda, vastake telegrammi stiilis, aga vastake siis kümnele küsimusele. Merci, si facile uh,. I am not uh, going to comment. ma ei hakka äh, sõnavõtte kommenteerima, ma olen nendega nõus ma saan öelda, et loomulikult Euroopa eelarve ei ole suurepärane vastus kõigile Euroopa Liidu pro probleemidele aga sellest võiks siiski natukene kasu olla äh, paranda-, niimoodi näiteks VKE-d võiksid natuke rohkem laenuvahendeid saada, seda eelarvet saab kasutada elukestva õppe ja hariduse edendamiseks, Erasmuse vahendusprogramm, vahetusprogrammide jaoks. seda eelarvet saaks samuti kasutada veel muukski ma äh, võib-olla kaldun nüüd natuke küsimustest kõrvale, aga äh, äh, Itaalia esindaja proua Portone ütles, et, et erinevaid rahastamise allikaid ei kohelda võrdselt. Euroopa Pangandusjärelevalveamet teostab järelevalvet süsteemselt oluliste pankade üle nii et, et meil on selline diferentseeritud lähenemine finantsinstitutsioonidele. Äh, me arvestame äh, sellega, kui suured need pangad on äh, ja kas nad on Euroopa finantssüsteemile süsteemse tähtsusega või ei härra Aas, jah, struktuurifondid Äh, nende ülempiiride äh, teema on väga valulik. Äh, me oleme seda teemat praegu arutanud, et kas nende vahendite külmutamine ja üle, ülempiiride seadmine on kriisitingimustes ikka mõistlik. loomulikult meil, me, meil ei ole siin mingit võlu, võlukepikest kõigi probleemide lahendamiseks Äh, meil on kahe tuhande seitsmendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks äh, vahendeid, mida ei ole ära kasutatud ja need vahendid tuleb ümber programmeerida, aga selles vallas me väga palju siiski ära teha ei saa Ehm, me peame pöörama rohkem tähelepanu ka ühtekuuluvusele ja majandus ja majanduskasvule, töökohtade loomisele. meil on käimas läbirääkimised kahe tuhande neljateistkümnenda aastast algavale finantsperspektiivile ja seal me räägime praegu väga palju põllumajandusest. jah, õllumajandus on kahtlemata oluline aga me peame pöörama tähelepanu ka äh, just nimelt tulevikule orienteeritud äh, kulutustele, ühtekuuluvuspoliitikale, kõigile nendele poliitikatele, mis siiani on olnud alarahastatud. ma äh, proua Haaki seisukohtadega täiesti nõus ei ole meil on ka probleem tööturu potentsiaali avamisega. Äh, Hispaanias on näiteks asi niimoodi, et tööturu, tööturg on lihtsalt liiga jäik Äh, üritatakse staatus quo'd äh, säilitada ja noortel lihtsalt ei lasta tööturule tulla. Äh, asi ei ole ainult nõudmise, nõudluses, kuigi nõudlus on ka paljudes liikmesriikides probleem, jah, tööturu potentsiaali avamine ja reformid on kõige olulisemad liikmesriikides. ning veel üks märkus, sest nagu siin öeldi, Äh, ma pean kindlasti vastama härra Klapissonile, kes äh, esitas sellise vastuolulise küsimuse. Äh, mina alati puutun kokku stereotüüpidega, et kõik muudkui kärbivad ja meie siin tahame eelarvet kasvatada. kakskümmend kolm liikmesriikide eelarved kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks tegelikult kasvavad. kakskümmend kolm kahekümne seitsmest kasvavad Äh, mitte väga palju küll, aga, äh, aga siiski äh, kasv toimub. ja väga, väga raske on lihtsalt eelarvet paika panna vara, varasemate aastate põhjal ja nii palju, kui mina tean, ka Suurbritannias eelarve kasvab. minu arvates kaks protsenti on ta kasvanud ning kahe tuhandendast aastast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani kasvas teie eelarve palju kiiremini kui Euroopa Liidu oma, vaatamata sellele, et Euroopa Liit laienes viieteistkümnelt kahekümnele riigile, nüüd peame veel Horvaatia ka vastu võtma. kahekümne viiele riigile ja nüüd Horvaatia ka veel. niisiis, eh, tegu on, eh, teil on vaja häid statistilisi andmeid ja, ja näiteks möödunud aastal me saime maksta ainult kümme miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika projektidele, sealhulgas muide ka Kreeka äh, äh, äh, äh, sai ühe miljardi, kaks miljardit Hispaania ja samuti Itaalial jäi raha saamata, sellepärast et meil lihtsalt ei olnud raha enam niisiis äh, meil tavaliselt finantsperspektiivi lõpus ikka need äh, maksed kipuvad kuhjuma algul meil läheb aega eh, programmide käivitamisega ja siis kuskil programmi lõpuosas peavad need maksed alles tulema aga Euroopa praegune eelarve meil ei luba maksta neid summasid hädas olevatele riikidele, mis neil on lõhus vaja. nagu ma räägin siin Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist ja noh, Poola on ka tegelikult hädas, aga Poola, Poolat ma siin praegu siiski näiteks ei too ma loomulikult ei jõua kõigile küsimustele vastata, härra Artui Äh, tegemist on tõesti väikese eelarvega, null koma kaks protsenti, aga nagu härra Haan ütles, mis puudutab investeeringuid, äh, siis kakskümmend kolm protsenti investeeringutest tulevad just niimoodi ja, ja ja muide ka põllumajandusse tuleb üsna palju raha läbi Euroopa Liidu eelarves. seitse protsenti teadus- ja arendustegevuseks ähm, ja Äh, suurem osa teadus- ja arendustegevusest tuleb liikmesriikidest, aga põllumajanduses on olukord täie vastupidi, siis suurem osa tuleb just nimelt Euroopa Liidu eelarvest ja äh, väiksem osa kohus. aitäh, äh, härra volinik, suur aitäh mõlemale volinikule, suur aitäh ka kõigile neile, kes selle istungi lõpuni siia jäi. nagu määrus on, toe-, toetate seda, et meil oleks ühtne Euroopa nomenklatuur, mis võimaldaks lähendada Euroopa Liidu eelarvet ja liikmesriikide eelarveid. tahaksin tänada ka meie kolme raportööri ja tahaksin tänada ka tõlke, kes jäid kauemaks tööle ning ja ma